ka tõesti öelda, et Ungari eesistujamaana hoolitses selle küsimuse eest täie südamega. suur tänu, proua riigisekretär! me usaldame sajaprotsendilisi ungarlasi Euroopa Liidu juhtimisel. tahaksin nüüd selle arutelu lõpetada Jumal õnnistagu teid kõiki ja me jätkame täiskogu istungjärku homme hommikul kell üheksa ja homme pärastlõunal kell viisteist. Teile on edastatud ka päevakord, sellega on teil võimalik Euroopa Parlamendi koduleheküljel tutvuda, ilusat õhtut ja kohtumiseni homsel, homme!